kolleegid, palun istuge oma kohtadele, alustame oma parlamentidevahelist komisjoni koosolekut. kõigepealt tahaksin teid kogu südamest tervitada, tahaksin tervitada kõiki liikmesriikide parlamentide esindajaid, samuti eelkõige Läti Seimi esindust tegemist on siis eesistujamaa esindajaga ning samuti tahaksin tervitada veel kord kõiki liikmesriikide parlamentide saadikuid, tere tulemast sellele kohtumisele, mis on osaks parlamentaarsest nädalast. ma arvan, et see on üks sellistest üritustest, kus me saame pidada otsest dialoogi konkreetsetes küsimustes, mis minu arvates nõuavad meie ja liikmesriikide parlamentide vahelist tihedat koostööd. meie oleme tänaseks koosolekuks välja valinud kaks teemat, nii et, et meie koosolek koosneb täna kahest osast, esimeses osas keskendume sellele, kuidas toimub Euroopa Liidu tasandil koordineerimine agressiivse maksude planeerimise, maksupettuse ja maksudest kõrvalehiilimise osas ning teises koosoleku osas räägime äh, finantsteenuste järelevalveasutuste aruandekohustuslikkusest ja iseäranis pangandusliidust arvestades seda, et meie tänasel koosolekul on väga palju osalejaid, siis tõenäoliselt ei ole võimalik kõigil sõna saada. aga me üritame teha siiski eh, eh, nii, et võimalikult paljude riikide esindajad saavad sõna, eh, iga riigi esindaja saab siis maksimaalselt kaks minutit kõneaega ning eks me koosoleku käigus üritame seda kõneaja jaotust kohandada niisiis tahaksin teile teatada, et äh, äh, formulaarid, mis tuleb ära täita, kui soovite sõna saada, need on saalis olemas. üldiselt äh, kasutame siis järgmist mudelit, kolme liikmesriikide parlamendi esindajat, siis üks Euroopa Parlamendi esindaja ning alustame siis kohe koosoleku esimese osaga. ma arvan, et ei ole vaja seletada, miks me oleme valinud just nimelt maksude teema. tegemist on Euroopa Liidu jaoks väga ajakohase teemaga, meil on plaanis koostada ka Äh, parlamendi tasandil algatusraport, täpse, täpne, selle raporti täpne vorm ei ole veel paika pannud, aga igatahes meie komisjon, Majandus- ja Rahanduskomisjon, koostab siis õigusloomealase raporti, kus me analüüsime praegust olukorda, lünki, probleeme ja üritame siis kindlaks teha need valdkonnad, kus konkreetsed õigusloomealased ettepanekud tuleks komisjoni poolt esindada selleks, et parandada õiguslikku raamistikku maksundusküsimustes kuna äh, tegemist on väga spetsiifilise valdkonnaga, valdkonnaga, kus liikmesriikide parlamentidel on väga suur pädevus siis minu arvates on äärmiselt oluline arutada seda teemat just nimelt teiega, äh, kõnelda sellest teemast siin täna omavahel ja nüüd annan siis sõna kolmeks lühikeseks sissejuhatuseks, viieminutiseks sissejuhatuseks äh, ja siis ähm, alustame aruteluga ja esimesena saab sõna härra Burkhard Palts, palun. aitäh, esimees, aitäh, Roberto Äh, kõigepealt tahaksin tervitada teid kõiki siin Brüsselis sellel väga olulisel mõttevahetusel. kallid kolleegid, daamid ja härrad Äh, tulumaksupoliitika äh, on Euroopa Liidu tegevuskavas väga olulisel kohal, võitlus maksupettuse ja maksudest kõrvalehiilimisega on olnud Euroopa Parlamendi tegevuskavas olnud olulisel kohal nii eelmise mandaadi ajal ja ka praeguse mandaadi ajal me tööd jätkame selles valdkonnas Äh, hinnangute kohaselt on Euroopa Liidu varim majandus ligemale üks viiendik SKT-st. Äh, hinnangute kohaselt äh, maksupettuste ja maksude kõrvalehoidumise tõttu jääb saamata umbes triljon eurot tegemist on ebaeetilise ja ebaausa olukorraga nende suhtes, kes teevad rasket tööd ja maksavad ausalt oma makse selleks, et ühiskond saaks korralikult toimida. Äh, tohutud vahendid lähevad kaduma sellistest valdkondadest nagu haridus, sotsiaalhoolekanne äh, ning rahvatervishoid ja samuti loob äh, see ebavõrdsed tingimused, ebavõrdse konkurentsiolukorra ettevõtete jaoks ning seab ohtu äh, Äh, meie riikide äh, olukorra, eriti siis nendes riikides, kes üritavad oma riigi rahandust korda seada. maksupettus, maksudest kõrvalehiilimine, maksude vältimine õõnestavad kodanike usaldust äh, avaliku sektori vastu ning äärmiselt oluline on rõhutada, et maksupettuse ja maksudest kõrvalehoidumise vahel on väga suur vahe jah, taksodest kõrvalehoidumine on äh, juriidiliselt lubatud, äh, kasutatakse ära seadusi, samas maksupettus on ebaseaduslik äh, kriminaalne tegevus, millega makse üldse ei maksta või vähendatakse maksude maksmist meil on vaja realistlikku Euroopa Liidu tasandil lähenemist selleks, et tugevdada Euroopa Liidu võide, võimekust võidelda maksupettuse ja maksudest kõrvalehoidumisega. tegemist on nähtusega, mis puudutab kõiki liikmesriike, piiriülesed küsimused vajavad piiriüleseid lahendusi selleks, et tõhusalt probleemiga tegeleda. meie Eh, rahvapartei esindajad siin Euroopa Parlamendis toetame realistlikku lähenemist maksupettuse ja maksudest kõrvalehiilimise küsimusele. me tahame hoolitseda selle eest, et kõik ettevõtted, mis tegutsevad Euroopa Liidus, eh, maksavad makse kõigis liikmesriikides, kus nad tegutsevad eh, see võimaldab saada raha liikmesriikide eelarvesse ning Äh, võimaldab tagada kodanikele paremaid äh, avalikke teenuseid. meie oleme alati öelnud, et selle teemaga tuleb tegeleda kohaselt, me peame äh, võitlema selle lineeritult ning soovitavalt ülemaailmsel tasandil iseäranis praegu, kui finantsteenused on väga mobiilsed ja omavahel tihedalt seotud meie toetame maksude koordineerimist, eriti me aga ei toeta maksude ühtlustamist terve maksukonkurents äh, on stiimuliks, äh, miks, mis äh, võimaldab liikmesriikidel oma maksusüsteeme parandada ja kaasajastada kooskõlas Euroopa Liidu peamiste õigusaktidega on Euroopa Parlamendi roll maksuküsimustes piiratud, me saame osaleda vaid nõuandemenetluses, mis tähendab seda, et liikmesriikide roll selles valdkonnas on väga tugev ning selles kontekstis on Rahvapartei fraktsioon alati äh, toetanud seda, et liikmesriigid, kui vaja, vaataksid läbi oma maksusüsteemid selleks, et muuta need tõhusamaks ja paremini toimivaks. Äh, kõrvaldades põhjendamatud erandid, laiendades maksubaadi ja maksustamispõhikoormuse tööjõult mujale kandmise ning samuti maksude sissenõudmise tõhustamine ja samuti maksupettuse ja maksudest kõrvalehiilisuse vastast võitlust sealhulgas ka kolmandate riikidega. Euroopa Parlament soovib minna kaugemale selles osas, mis puudutab läbipaistvust, koordineerimist ning ettevõtte tulumaksupoliitikate lähendamist. rahvapartei leiab, et parlament peab koostama äh,, parlament peab andma oma panuse äh, maksundusküsimustesse äh, me koostame olulise õigusloomealase raporti Majandus- ja Rahanduskomisjonis. selles raportis on äh, ettepanekud, kuidas suurendada läbipaistvust, kuidas parandada koordineerimist ning äh, ettevõtete tulumaksupoliitika lähendamist. me kutsume äh, liikmes, kutsume kõiki üles jätkama siis tööd just nimelt läbi, läbipaistvuse vallas Äh, direktiiv, äh, mis puudutab automaatset infovahetust äh, maksustamise vallas, on olnud jõus rohkem, pisut vähem kui kuu aega. liikmesriigid on, on teinud väga palju selleks, et Euroopa Liit oleks juhi rollis info automaatse vahetamise vallas me tervitame möödunud aastast kokkulepet, mis saavutati automaatse infovahetuse osas nii nõukogus kui ka G kahekümne tasandil Brisbane'i kohtumisel. ühtsed aruandlusstandardid automaatseks infovahetuseks vastastikusel alusel on midagi, mis vajab edasist toetamist ka väljaspool G kahtekümmet ning me tervitame ka nõukogu möödunud nädalast otsust parandada Euroopa Liidu emaettevõtete, tütarettevõtete direktiivi ja lisada siia siduvad äh, sätted, mis äh, on suunatud kuritegu, kuritarvituste vastu, me tahame Äh, ära hoida olukorda, kus seda direktiivi kuritarvitatakse selleks, et maksude, makse vältida ja soovime saavutada ka suuremat ühtsust selle direktiivi rakendamisel erinevates liikmesriikides. meie kord, kutsume liikmesriike endiselt üles äh, välja töötama äh, ettevõtete tulumaksu ühtset baasi selleks, et Äh, maksutõkkeid turul kõrvaldada ning äh, tahaksin lõpetuseks juhtida tähelepanu sellele, et parlamendi õigusloomealane küsimus, äh, otsus selles küsimuses on väga hea alus mõistliku kompromissi leidmiseks. hetkel teeb parlament tööd selle kallal, et luua komisjoni, mis hakkab uurima siis Äh, maksutavade kuritarvitamist ning ootame siis komisjoni õigusloomealast ettepanekut äh, maksuküsimustes täiendavaks infovahetuseks. komisjon on lubanud selle ettepanekuga välja tulla antud aasta kevadel äh, daamid ja härrad, kallid kolleegid, tulevane poliitika maksudest kõrvalehiilimise ja maksupettuse vastu peaks olema kõik, kogu meie poliitilise tegevuse keskmes nii Euroopa tasandil kui ka liikmesriikide tasandil, niisiis tervitame tänast mõttevahetust teiega, teiega, kes te esindate liikmesriikide parlamente ning äh, tänane kohtumine näitab, kuivõrd oluline on ühiselt edasi liikuda ja maksupoliitikat koordineerida, suur aitäh! suur tänu! Mm, Burkhard ja nüüd annan sõnajärje järgmisele Anneliise Tootsile. suur tänu. mul on suur hea meel olla siin kohtumisel, näha siin niivõrd palju kogenud parlamendisaadikud kõikjalt Euroopa Liidust ja ma ootan huviga meie tänast mõttevahetust sel teemal. ja ma üritan piirduda oma kommentaarides viie minutiga, tagamaks, et tõesti meil jääb aega aruteluks. ma arvan, et kõigile meist on selge parlamentides, et eh, agressiivse maksude planeerimisega, maksudest kõrvalehiilimise, maksupettusega võitlemine on meie kõigi huvides, sest eh, on vaja tegeleda selle teemaga, me näeme seda, me näeme, kuidas kodanikud öö, eh, läksid väga vihaseks pärast lukslekete eh, juhtumit ja öö, rahvas on väga vihane meie koduriikides ja mõnel pool toetavad öö, rohkem nüüd ekstremistlikke parteisid, nad näevad, et neile kehtestatakse ühesuguseid reegleid, nemad peavad täielikult oma maksud ära maksma, samas kõige võimsamad saavad vältida, kõrvale hiilida maksude maksmisest. ja nüüd on tõesti tulnud aeg ja tõe, tõestada, et me e, viime ellu kõik selle poliitika, mis me oleme arutanud siin meie komisjonis ja ka Euroopa Komisjonil on nüüd viimane võimalus avanenud nende küsimustega tegeleda ja ebaõiglastele maksupoliitikatele oma mandaadi ajal lõpp teha, sest meil on vaja selline kolkalikus ületada ja maksupoliitika tõesti jälle liikuma panna, nii et väga hea, et me saame täna hommikul seda teemat arutada. ma ei arva, et tegemist on ühe või teise partei puudutava küsimusega. minu kolleeg härra Palts ütles seda ja olen temaga täiesti päri. paljud meie parteid on ju põhimõtteliselt ühel seisukohal. samas eh, me näeme, kuivõrd palju erinevaid aspekte on äriühingute maksustamisel liikmesriikides ja siin oli juba viide ka ettevõtete tulemaksu ühtsele konsolideeritud maksubaasile, siin me oleme ühel meelel, et on vaja täpsemalt defineerida, mis siis on maksustatavad varad ja tegevused kõikjal Euroopas ja ka OSCD raames aga alati on jälle kõige tähtsamad need üksikasjad ja niipea, kui asjad lähevad rakendamise faasile lähemale, siis tihtipeale me näeme seda, et need väikesed erimeelsused tõlgendamisel muutuvad takistuseks edasiliikumisel ja ma arvan, et meie parlamendi saadikutena peame ära näitama, millised plussid on demokraatlikul lähenemisviisil Äh, tähtis on, et me saaksime üle erimeelsustest meie vahel, ei saa olla äh, nii, et Euroopa Liidu kodanikud, VKE-d maksavad oma maksusid, samas on Euroopas firmasid, kes äh, maksavad mm, alla või ühe protsendi äriühingu tulumaksu või ainult ühe protsendi nii et seda ei saa lubada, meil on vaja meie meetmetega edasi liikuda, me oleme ju neid kavandanud väga pikka aega ja ma tean, et paljud teist eh, saadikutena on eh, ka oma eh, koduparlamentidest nende põhimõtte eest võidelnud ja meil on vaja seda tulumaksu ühtset konsolideeritud maksubaasi ettevõtetele, meil on vaja lõpetada maksuparadiisid ja ei maksa enam kembelda selle üle, meil on vaja mehhanismi, kas mingit musta nimekirja või midagi muud nende firmade kohta, kes tõesti teadlikult tegelevad maksupettusega. ja on vaja vastutusele võtta ka need, kes neid aitavad ja meil on vaja hoida üleval seda tempot, mis juba liikmesriikides on, kus toimub aruandlus kasumi eh, deklareerimise kohta, kui tegemist on hargmaiste firmadega. jah, tähtis on et sellega edasi tegeldaks ja meil on vaja mehhanisme tulemuste saavutamiseks. ja kiiresti on vaja tulemusi, sest meie valijad nõuavad meilt seda, VKE-d, ettevõtted nõuavad meilt seda. ja meie saadikutena peame ka hea seisma selle eest, et arutelud ja politsei kujund, poliitikate kujundamine maksude küsimuses oleks rohkem kaasav kui varasemal ajal. jah, on õige see, et Äh, maksupoliitikate arutellu ei ole sotsiaalpartnerid korralikult kaasatud ja kõiki sektoreid ei ole kaasatud. kodanikuühiskondki on väljapoole jäänud ja seegi peab muutuma. ma usun, et enamik siin saalis on päri. meil on vaja minna äh, kaugemale kui lihtsalt läbipaistvus, see on lihtsalt esimene samm ja võimalik, et meetmed, mida me rakendame, on ka valulikud. aga ma leian, et äh, poliitilised parteid, eriti need, kes on valitsustes, peavad ka nüüd vastutuse võtma ja mõistma, et mitte alati me ei ole olnud niivõrd proaktiivsed kui pidanuks. ja nüüd on tulnud aeg, kus on vaja tõesti ellu viia valitsuste lubadused ja tõesti mm, teostada see, mida kodanikud nõuavad ja on vaja ühesuguseid eeskirju, mängureegleid, härra Palts rääkis siin VKE-dest. jah, kui me oma eesmärgid saavutame, siis suureneb ka meie majanduse efektiivsus ja kõige edukamad firmad, kes pakuvad kõige paremaid tooteid ja teenuseid, on, nemad on need, kes on edukad ja mitte need, kes väga oskuslikult oma makse planeerivad. ja ma usun, et meil täna toimub väga avatud arutelu ja ka lähikuudel see jätkub. aga ma loodan, et see väga pikaks ei veni, sest me tahame kiireid samme. Thank you, Anneli. suur tänu, Anneliise. ja nüüd saab sõna härra Mutaljeer, kes on maksuküsimuste peadirektoraadi direktor Euroopa Komisjonis aitäh, esimees, lugupeetud daamid ja härrad, lugupeetud saadikud, mul on väga hea meel selle üle, et ma saan olla täna teie hulgas ja tahaksin tänada Euroopa Parlamenti selle eest, et nad on andnud võimaluse Euroopa Komisjonile siia tulla ja kõnelda natukene sellest, kuidas äh, meie äh, sellesama äh, asjaga tegeleme ja tõesti tahaksin kinnitada, et tegemist on pakilise asjaga Äh, ja me peame tõesti Euroopa tasandil maksustamise küsimuses kiiresti tegutsema. Äh, tegemist on teemaga, mille äh, komisjoni president Juncker ja volinik Moskovitši on pööranud väga palju tähelepanu. äärmiselt oluline on võidelda maksupettusega ja maksudest kõrvalehoidmisega kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal võeti vastu vastav tegevuskava ning selle Äh, kava on andnud juba ka konkreetseid tulemusi, aga sellele vaatamata on meil vaja veel väga palju ära teha, eriti kui me teeme äh, vahet siis äh, maksupettuste ja maksudest hoidumise vahel jah, tõepoolest äh, on olemas selliseid maksuskeeme äh, nii Euroopas kui ka üldisemalt maailmas, sellepärast et tegemist on teemaga, millega tegelevad ka OECD ja G kakskümmend, sellised skeemid on küll seaduslikud, aga tänases keskkonnas äh, neid enam lubada ei saa, sellepärast et need moonutavad maksukonkurentsi peatuksin lühidalt kahel suurel äh, teemal, millega komisjon kavatseb sellel nädalal tegutseda ja mis on osaks ka komisjoni tegevuskavast. Äh, kõigepealt me tahame suurendada läbipaistvust maksustamisküsimuses ja teiseks tahaksime siseturul tagada õiglase maksukonkurentsi. mis puudutab läbipaistvust maksustamisküsimustes, Äh, siis te teate, et äh, meie äh, oleme toetanud tõhustatud halduskoostööd, näiteks automatiseeritud infovahetust, oleme seda kõike toetanud juba väga pikka aega, härra Palts juhtis sellele tähelepanu, me oleme selles küsimuses teinud suuri edusamme, näiteks pangandussaladuse küsimuses, automaatse infovahetuse küsimus, mida me kavatseme nüüd edaspidi teha? me tahame keskenduda just nimelt suhetele kolmandate riikidega, me peame praegu läbirääkimisi Euroopa Liidu ja teatud eh, teiste Euroopa riikidega nagu Šveits, Monaco, Liechtenstein, San Marino, selleks et eh, ka nende riikidega parandada siis infovahetust. läbipaistvuse vallas tuleb teha rohkem ning me oleme endale võtnud kohustuse eh, Äh, siis äh, pöörata tähelepanu ka maksustamisvallas langetatavate otsuste läbi, läbipaistvusele. Äh, komisjon kavatseb teha ettepaneku siis nende maksustamise osu, otsuste vallas automaatse infovahetuse kohta tegemist on ühe algatusega, mis on osaks Euroopa Komisjoni töökavast ning ma arvan, et see on äh, midagi sellist, mida liikmesriigid äh, ootavad juba pikisilmi, sellepärast et äh, paljud liikmesriigid on veendunud, et on vaja teha paremat koostööd, tagamaks selle, tagamaks seda, et kõik teavad, milline on nende tegelik maksubaas, millised ettevõtted nende territooriumil tegutsevad ning äh, nüüd räägiksin ka siis äh, maksukonkurentsist siseturul. meie lähenemine selles valdkonnas on äh, teha tööd selle nimel, et maksustamine, ettevõtete maksustamine Äh, toimuks selles paigas, kus need ettevõtted oma majandustegevust läbi viivad ja et me saaksime äh, paremini siis võidelda äh, maksubaasi erosiooni eest, selle eest, et üritatakse maksta, maksta selles riigis, kus oleks võimalikult soodsad maksuseadused me ei taha teha lõppu maksukonkurentsile siseturul, see ei ole selle meie tegevuse eesmärk me e, lihtsalt tahaksime tagada sellise seose ettevõtte tegevuse ja selle tegevuse maksustamise vahel. E, proua Toots juba tuletas meelde, et me oleme saavutanud e, teatud edu vastu võetud direktiividega Äh, samuti kui toimuvad näiteks kontsernisiseste laenude andmised ja nõnda edasi, nendes küsimustes me oleme teinud edusamme ja äh, tegemist on ka teemaga, mis eesistujamaale Lätile väga suurt äh, huvi pakub. ma arvan, et praegu peaks vaatama ka, mida tehakse selles küsimuses G kahekümne ja OCDE tasandil ning vaadata mm, Äh, kuidas me saaksime just paika panna need, äh, kuidas saame rahvusvahelisel tasandil sõlmitud kokkulepped üle võtta Euroopa õigusesse, selleks et tagada läbipaistvus, õiguskindlus oma ettevõtetele ja oma liikmesriikidele. Äh, komisjon on oma töökavas pannud kirja äh, ühe algatuse, millega peaksime välja tulema selle aasta suvel ja selle algatuse eesmärgiks on läbi vaadata see, äh, kuidas ettevõtete maksustamine peaks tagama ausa konkurentsi siseturul ning äh, me kavatseme uuesti läbi vaadata ka äh, selle Äh, kuidas siis äh, muuta dünaamilisemaks need läbirääkimised, mis toimuvad äh, ettevõtete ühtse konsolideeritud tulumaksubaasi vallas. ma arvan, et tegemist on üsna oluli-, üsna olulise sammuga maksustamise vallas me peaksime looma siis sellise raamistiku, mis võimaldab äh, Äh, siseturul ühtset arengut, me peame vähendama maksude sissenõudmisega kaasnevaid kulusid ning äh, praegusel äh, raskel ajal ei saa me lubada seda, et maksubaas siis väheneb ja tekivad muud probleemid. ja lõpetuseks peatuksin või tahaksin meelde tuletada, et kõige olulisemateks tegijateks äh, maksustamise vallas on siiski liikmesriigid ja liikmesriikide parlamendid, sellepärast et äh, selles valdkonnas äh, on pädevus liikmesriikidel ja see on, see on ka põhjus, miks igasugune tegevus Euroopa tasandil peab kaasas käima sellega, mis toimub liikmesriikide tasandil. ma tean, et paljudes liikmesriikides viiakse läbi struktuurireforme eh, selleks, et eh, kujundada välja majand-, maksustamissüsteem, mis eh, soodustab rohkem majanduskasvu ja on seotud ka Euroopa poolaastaga tuleme tagasi siis tänaste teemade juurde. me tahame vähendada tööjõu maksukulusid me tahaksime, et äh, praegu maksusüsteemid ei võima-, ei takistaks majanduskasvu, me tahame rohkem võidelda maksupettuste vastu liikmesriikide tasandil ja me tahaksime, et meil oleks lihtsam süsteem ja laiem maksubaas. see on liikmesriikide tegevuse keskmes, see on see põhimõte, millest liikmesriigid lähtuvad oma maksureformides, nad tahavad luua sellist keskkonda kodanikele ja ettevõtetele, mis tõesti soodustab majanduskasvu ja töökohtade loomist ning samas vaimus jätkame meie oma tööd Euroopa Komisjonis, me loodame et meid toetavad liikmesriikide parlamendid, et meid toetab Euroopa Parlament ning eh, nõukogus eh, eh, me loodame, et meie ettepanekuid samuti toetatakse Eh, loomulikult me ei tea eh, vahepealse tempo, millega meie ettepanekuid vastu või võetakse, on pettumust valmistav, aga eh, me peame meeles pidama seda, et maksundusküsimustes on vaja ühe, üks, üksmeelset otsust, nii et, et suur aitäh selle kutse eest ja olen suure huviga valmis kuulama teie sõnavõtte ja osalema teie aruteludes, aitäh! aitäh ja nüüd viimane, esimene kõneleja on Läti parlamendist härra Edvard Smiltens. meil on kaksteist kõnelejat kõnelejate nimekirjas, igale ühele kaks minutit, palun, sõna on teil. Yes uh,, thank you, I will try to aitäh, ma üritan kahe minuti sisse ära mahtuda. ma usun, et maksude vältimisega pidevalt tegelemine on väga olulise tähtsusega Euroopa Liidu majanduskasvu parandamiseks ning Läti jätkab tööd selles valdkonnas eh, PPS ehk siis kasumi kõrvale, kasumi varjamine ja maksubaasi vähendamine, sellega me teeme, me üritame tegeleda nende maksude, seaduste väljatöötamisega, mis võitlevad maksudest kõrvalhoidmisega ja samuti agressiivse maksu planeerimisega. maksuinfo vahetamine piiriüleselt on samuti olulise tähtsusega prioriteet ning mis meile ning sellel teekaardil on toodud välja ka mitmeid teisi olulise tähtsusega valdkondi. lisaks sellele toetab Läti parlament äh, tegutsemisjuhiste kasutamist, mis töötati välja äh, maksustamis, maksustamise ühtlustamiseks. Äh, samuti toetame läbirääkimisi kolmandate riikidega. selleks, et äh, halduskoostöö direktiivi võimalikult kõikehõlmavalt rakendada, seda direktiivi muudeti eelmise aasta detsembris, niisiis selle rakendamiseks on Läti eesistumise ajal plaanis tegeleda sellealaste direktiividega, me käsitleme samuti erinevaid, erinevaid sissetulekuid, samuti käsitleme seda, et eri, erineva suurusega sissetulekud oleksid maksustatud, meil on mitmesuguseid plaane tegelemaks nii oluliste teemade kui suurimate probleemidega, siis on meil plaanis veel autoritasude, autoritasude direktiiv, selle küsimuses võib olla väga keeruline jõuda kokkuleppele, sellepärast et see hõlmab väga suurt hulka teemasid, esiteks alustame miinimumtasudest ning järgmine asi, millest me räägime, on ühtne, ühtse ettevõtte tulumaksu äh, baasidirektiiv, selles vallas on esitatud väga palju os-, olu-, olu-, osaliselt vastandlikke seisukohti, me jätkame selle kald-, selle alal tööd, pöörates eelkõige tähelepanu riiklikele aspektidele ja aruandluskohustusele, samuti sellele, et see oleks ühtne Euroopa Liidu seadusandlusega. mis puudutab Lätit, siis täpselt nii nagu meie, on ka väga paljud teised liikmesriigid eh, silmitsi agressiivse maksuplaneerimise, maksude vältimise ja maksudest, maksupettustega. meie oleme käivitanud mitmeid programme koostööd ettevõtjatega, aga tegelikult ühtne turg ja üleilmne lähenemine nõuavad meie poolt ühtset lähenemist, et meil oleks tulevikus vähem probleeme, millega tegeleda, suur aitäh, järgmine äh, Luksemburgist Lucian Berger. aitäh, esimees, mina tahaksin äh, kõnelda otsustest, äh, mida oodatakse maksustamisküsimus, tahaksin meelde tuletada, et Äh, kakskümmend kuus Euroopa Liidu äh, liikmesriigi kasutavad neid otsuseid, äh, tax rulings, neid on kasutatud juba aastaid, mudel, mida kasutatakse, võib varieeruda ühest riigist teise, ma ei hakka sellele keskenduma, mul ei ole piisavalt kõneaega, aga põhimõtteliselt ähm, on siis tegemist ühepoolsete otsustega, mida üks liikmesriik langetab komisjon, Euroopa Komisjon on kinnitanud, et selliste otsuste esitamine on vas-, on kooskõlas Euroopa Liidu äh, õigusega, nii et, et nendel ei ole mingit äh, pistmist pettusega. mõne nädala äh, tagant, mõne nädala eest Luksemburgis siis langetati ka üks otsus, mis on otseselt seotud siis LuxLeaksiga, tahaksin teile kinnitada, et sisuliselt äh, on äh, tegemist täiesti äh, legaalse asjaga, täpselt samasuguse otsusega nagu liikmesriigid ennegi on langetanud, nii et, et tegemist on asjaga, mis on seotud topeltmaksustamisega, jah, võib juhtuda, et erinevate riikide maksuseaduste koosmõju ja koosmõju rahvusvaheliste maksureegimistega ja topeltmaksustamisega eh, võib tekitada olukorda, kus ettevõte peab maksma väga vähe ja seda peetakse eetilisest aspektist vastuvõetmatuks. aga sellisel juhul muudaksime ühiselt neid reegleid, mina olen veendunud, Luksemburg on veendunud, Luksemburgi valitsus on veendunud, et Euroopa Liit saaks selles küsimuses olla teerajajaks. Äh, väga oluline on, et need algatused oleksid rahvusvahelised ja ma arvan, et OSCD on üks äh, koht, mille kaudu saaks reegleid äh, muuta. Luksemburg igatahes toetab kõiki algatusi, mis lähevad selles suunas Äh, Luksemburg on alati toetanud võrdsete võimaluste loomist ning lõpetuseks äh, tahaksin veel kord rõhutada, et äh, Luksemburg on muutnud oma residentsiõigusi, me oleme esitanud vastavasisulised dokumendid ka komisjonile ning me oleme muutnud siis haldustavasid oma seadustes, meil on olemas tsentraliseeritud komisjon nende otsuste jaoks Äh, ja avaldame need otsused igal aastal, aitäh! aitäh! Richard Jung Prantsusmaa parlamendist, palun! aitäh, esimees! ma arvan, et me liigume heas suunas äh, selles osas, mis puudutab läbipaistvust. Äh, jah, me oleme teinud üsna suuri edusamme infovahetuse valdkonnas ja ma sooviksin, et ka USA tegeleks sellega. president ähm, Obama on nõudnud suurtelt Ameerika ettevõtetelt, et nad tooksid oma kasu, kasumid USA-sse ja mulle tundub, et äh, kus neid saaks siis maksustada, ma arvan, et see on ka samm õiges suunas. Äh, seevastu on öeldud, et äh, me ei tohi hakata maksusid äh, ühtlustama äh, ja äh, meie majandus ja rahaliit on tegelikult seekõrtu, seetõttu natuke tasakaalust väljas. naljakas on see, et meil on üks ühine raha, meil on ühine rahanduspoliitika, aga samas äh, Äh, maksustamise küsimuses meil sellist ühtsust ei ole ja mis puudutab näiteks ettevõtete maks, tulumaksu, äh, meil on see ühtse tulumaksubaasi ettepanek olnud juba aastaid arutusel ja me ei ole sellega mitte kuhugi jõudnud. Äh, jah, komisjoni esindaja ütles täiesti õigesti, et me ei liigu edasi, sellepärast et nõukogus on vaja ühehäälsust nii et, et ma arvan, et meie eh, liikmesriikide parlamentide ülesanne on avaldada survet, et me selles küsimuses edasi liiguksime ja eh, mis puudutab finantstehingute maksu, kuigi jah, see ei ole otseselt seotud eh, võib-olla tänase kohtumisega, aga tegemist on asjaga, mida Prantsusmaa toetab. ka selles küsimuses on olnud raske saavutada kokkulepet ja ma arvan, et kui me Äh, tõesti äh, kehtestame finantstehingute maksu, mille maksubaas on suhteliselt äh, lai ja maksumäär väga väike, null koma null üks protsenti, siis ma arvan, et meil oleks võimaldad, võimalik edasi liikuda, jah, me võime teha erandeid teatud finantstoodetele, sellepärast et igal riigil on teatud tooteid, mida nad ei taha maksustada, aga kui me äh, Äh, seda teeksime, kui me tagaksime võimaluse välja jääda, jätta teatud tooted, siis ma arvan, et kolme-nelja aasta pärast saavutaksime siin kokkuleppe, aitäh. aitäh. see koostöö on kahtlemata meie ko-, Euroopa Liidu olulise tähtsusega, me üritame töötada sellel, nendel teemadel. nüüd Paulo Saa Portugalist.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 impozitele să se plătească. Ma arvan, et Euroopa Liidu liikmesriikidel on samad probleemid. E, nimelt e, makse tuleb maksta seal, kus ettevõtted oma majandustegevust teostavad. E, mina tahaksin tänada Euroopa Komisjoni kõigi tehtud jõupingutuste eest ja mul on väga hea meel selle üle, et nõukogu on lõpuks saavutanud kokkuleppe selles osas, mis puudutab Eh, tütar- ja emaettevõtete direktiivi muutmise osas ja just nimelt see, mis puudutab eh, siis eh, kuritarvituse vältimise klauslit, niisiis sellele vaatamata ei ole meil probleeme ainult liikmesriikide tasandil, meil on ka teisi Äh, probleeme, mida me pole suutnud juba aastaid lahendada, näiteks äh, omanike registrid kõikjal äh, maailmas on väga raske saada infot selle kohta, kes on tegelikud ettevõtete omanikud, meil on aga selliseid äh, E, e, anonüümsete omanikega ettevõtteid, kes tegutsevad Euroopa Liidu liikmesriikides ja ka kolmandates riikides ja keegi tegelikult ei tea, kes on nende ettevõtete omanikud. E, samuti peame pöörama tähelepanu hargmaistele ettevõtetele, kõik need suured ettevõtted ei taha anda meile infot selle kohta, kuidas nad maksavad täpselt makse kõigis liikmesriikides, kus nad tegutsevad ning äh, maksustamisbaasi on sellistes tingimustes väga raske määratleda. Äh, ma leian, et meil peab olema väga tihe koostöö USA-ga äh, selleks, et võidelda maksuparadiiside vastu ja me peame nõudma ka nendelt automaatset infovahetust. me ei saa enam leppida sellise olukorraga, et Äh, infotoetus toimub ainult meie äh, Euroopas ja mujal mitte. tänan nüüd Belgia parlamendis George Kilkine. aitäh, esimees. Äh, tegemist on tõesti väga pakilise aruteluga mida meie siin erinevates parlamentides peame pidama ja väga hea, et me seda täna teeme, aga ähm, ma arvan, et võib-olla kõik erakonnad ei ole aru saanud, kuivõrd pakiline see asi on. kui me vaatame, mis toimub USA-s, seal on võetud kasutusele väga rangeid meetmeid, meie siin aga räägime säästupoliitikast, mis mõjutab väga kahjulikult paljusid riike ja, ja tegeleme paljude muude asjadega, justkui jää, jääb mulje, et äh, maksustamise küsimus ei ole meie jaoks oluline ja samas seetõttu jätame paljud riigid ilma maksuvahenditest, mida meil hädasti vaja oleks. Ähm, me ise tegutseme niimoodi, et meie investorid lähevad ära, nad lähevad äh, maksuparadiisidesse. Äh, meil on vaja kiiresti edusamme saavutada Äh, komisjon äh, ja, ja kõik teised, äh, kõik poliitilised erakonnad peavad tõesti keskenduma sellele teemale ja mis puudutab neid maksude eelotsuseid, siis need tuleb tõesti avalikustada, näiteks meie, meie riigis toimub see täiesti automaatselt Äh, äh, me peame äh, võimaldama siis inimestel ka tuua päevavalgele selliseid asju, mis on keelatud, peaks olema selline süsteem, mille abil on võimalik ametivõime teavitada ja äh, praegu räägitakse, et igasugused maksustamisskeemid, äh, et need on legaalsed, aga siis äh, tuleb muuta mittelegaalseteks sellised asjad, mis tegelikult ei ole eetilised Ehm, meil äh, toimub tegelikult maksustamisküsimuses ebaõiglane konkurents liikmesriikide vahel, mis mõjub kahjult, kahjulikult erinevate liikmesriikide äh, maksutuludele äh,, nii et, et ma arvan, et me peaksime sellise olukorra hukka mõistma äh, meil on äh, vaja äh, võrdselt arendada majandustegevust kõigis liikmesriikides ja luua töökohti, sest et äh, praegusest olukorrast saavad kõige rohkem kasu just nimelt hargmaised ettevõtted. suur tänu ja järgmine on meil Prantsuse saadik. aitäh, esimees. mul on väga hea meel selle üle, et me tegeleme siin maksubaasi vähenemise küsimusega ja äh, agressiivse maksude planeerimisega, tegemist on äh, teemaga, millest äh, viimasel ajal väga palju kõneldakse ma sooviksin, et me selles küsimuses liiguksime ka edasi Euroopa Liidus, kuigi jah, meil on vaja selles küsimuses ühehäälsust Äh, aga meil on vaja tõesti tegutseda siis äh, selliste riikide vastu, äh, kes põhimõtetest kinni ei pea ja võimaldavad siis suurtel ettevõtetel ära kasutada kõiki neid lünki, mis seadustes eksisteerivad see, mida me maksude eelotsuste küsimustes oleme teinud, on väga hea, oleks väga hea, kui me suudaksime edasi minna ka ettevõtete ühtse konsolideeritud tulumaksubaasi osas, aga mulle tundub, et selles küsimuses edasiliikumiseks läheb meil vaja veel väga palju aega. ma arvan, et me ilmselt äh, võiksime äh, Äh, tõesti äh, kehtestada teatud meetmed nende jurisdiktsioonide vastu, mis ei ole koostööaldis ja nagu ütles ka Belgia kolleeg, võimaldavad äh, sellist maksukonkurentsi mis on ebaõiglane, näiteks ma mõtlen siin igasugustele hübriidettevõtetele, mis luuakse teatud Euroopa ettevõtetes ja mis viivad siis oma nõukogu Bermudale näiteks Äh, ja äh, äh, maksavad siis tulumaksu Bermuda seaduste järgi sisuliselt null protsenti ning Euroopas ei maksa nad mitte üheski liikmesriigis mitte mingeid maksu, nii et ma räägin siis sellistest hübriidsetest ettevõtetest, selles küsimuses peaksime me küll Euroopas kiiresti edasi liikuma ja midagi tegema, aitäh! Thank you! ma tänan! Kalle Mets, Kalev Eestist yeah,. Hello uh,, dear Mr Chairman. lugupeetud koosoleku juhataja. jah, vahelduseks kaup kaeblemisele tahaksin tuua ka paar positiivset näidet. Eestist üheksakümmend viis protsenti maksudest deklareeritakse elektrooniliselt. ma arvan, et see oleks abiks ka teistele liikmesriikidele, kui on olemas elektrooniline süsteem maksude deklareerimiseks juunikuus kaks tuhat neliteist võtsime kasutusele elektroonilises maksuametis ka kõigi nende arvete registreerimise, kus, mis on üle tuhande eurole, nii on hõlpsam käibemaksu deklareerimise silma peal hoida ja kaks tuhat neliteist detsembrikuus oli meil eh, eh, ettevõtete sise tulumaksu laekumine neliteist koma viis protsenti eh, kiirem kui muidu, nii et see juunikuus eh, aasta varem eh, kasutusele võetud elektrooniline mm, register ka töövõtjate kohta, tööandjate kohta ka andis head tulu, inimesed, kes varem ei olnud registreeritud, on nüüd registreeritud ja tulu on kümme miljonit eurot olnud tänu sellele uuele süsteemile. see ei ole küll tohutu suur summa, aga Eestis on see oluline summa. nii et ma teeksin ettepaneku, et me kasutame selliseid koosolekuid selleks, et positiivsemaid kogemusi jagada ja mitte niivõrd kaevelda selle üle, mis halvasti on. Thank you ma tänan Euroopa Parlamendist kolleeg Anna Maletitš. Zahvaljujem predsjedavajući, pozdravljam sve predstavnike nacionalne. suur tänu. lubage, et ma tervitan kõiki eh, parlamentide saadikud ja Euroopa Parlamendi saadikuid siin. ma usun, et me kõik saame olla nõus ja rahul eh, sellega, et tõsiselt Euroopa institutsioonid tegelevad käibemaksupettusega ja seda teevad ka liikmesriigid ja maksupettustega. ECONi komisjongi äh, tegeleb sellega aktiivseks ja Euroopa poolaasta raames on ka maksupettustega võitlemine tähtsal kohal. tegemist on valdkonnaga, mis nõuab ühemeelsust ja ühesugust lähenemisviisi kõikidelt liikmesriikidelt. tähtis on, äh, et Eh, oleksid olemas juhtimise ja koostöös struktuurid selleks, et meie tegevusi koordineerida, sest see on ainus viis, kuidas sünergia eh, saabub meie meetmetest. väga tähtis on ka maksuhaldureid koolitada ja võtta kasutusele uusi meetmeid maksu andmete hindamisel, arvestamisel, kontrollisüsteeme on vaja moderniseerida, on vaja moderniseerida ka meie maksuametid, et need oleksid ehm, edukad probleemide tuvastamisel ja kõrvaldamisel. probleem on selles, et ehm, paljud üksikud süsteemid, ehm, mida kasutatakse liikmesriikides, on liiga äh, kulukad ja ka kui meil oleks üks ühtne süsteem, siis õnnestuks palju rohkem ära teha lühema aja jooksul. ja öö, see tooks positiivsed tulemused ka meil kodanike silmis ja elavdaks ettevõtlust, aga ette, see on just see alus majanduskasvule, mida me tahame Euroopa Liidus näha. Iirimaalt Jan Kumei Uh, <clears throat> uh, ma tänan, mõned minu märkused on juba ära räägitud, uh, see, mis puudutab maksudest kõrvalehiilimist, kõik riigid peavad üheskoos tegutsema siin ja sellepärast me toetame OECD BEPS skeemi ja tähtis on, et arutelud selle üle jätkuksid, aga meie OECD-s me eh, eh, jah, räägime väga palju maksudest kõrvalehiilimisest, aga kui me eh, tuleme Euroopa Parlamendi, siis siin eh, aetakse segamini maksudest kõrvalehiilimine ja maksude harmoneerimine eh, ettevõtte tulumaks liikmesriigi tasandil on midagi, mis peab olema atraktiivne äriühingutele ja täiesti seaduspärane ja jääb liikmesriikide pädevusse otsustada, kui suur on siis ettevõtte maksutulu. samas maksudest kõrvalehiilimine hoopis midagi muud ja selle see peab vähenema ja me selleks peame koostööd tegema. suur tänu. Hubert Futser Austria parlamendist. Also... <laughs> ma tänan, minagi usun, et eh, ühise maksubaasi kontseptsioon ei ole ainult süstemaatiline viis, kuidas maksutõkked eh, kaotada ettevõtete teel, kui nad tegutsevad rohkem kui ühes liikmesriigis meie siseturul. aga ka üks viis, kuidas võidelda maksudest kõrvalehiilimise vastu Euroopa Liidus. lisaks ühtsele maksubaasile peab olema ka mingi siduv vahemik maksumääradest. ühine maksubaas vähendab maksukonkurentsi liikmesriikide vahel ja aitab maksudest kõrvalehiilimisega võidelda. on vaja astuda samme tagamaks, et ettevõtted maksaksid õiglaselt oma maksusid, aga samas on vaja ka hea seista selle eest, et ebaõiglane ja selektiivne maksu öö, tulu, mida saadakse mõnedes riikides nagu Luksemburgis, kaoks. nüüd, mis puudutab käibemaksu, siin ma teen ettepaneku, et pöördmaksustamise mehhanism võetaks kasutusele kõikides liikmesriikides vajaduse korral. Jam Zamradin Tšehhi parlamendist. <clears throat> lugupeetud esimees, daamid ja härrad, mina sooviksin äh, kõnelda natuke üldisemalt äh, kui eelkõnelejad. kõigepealt äh, tahaksin ma rõhutada seda, et maksustamise küsimus on äärmiselt delikaatne küsimus ning äh, mina äh, toetan seda, et äh, otsused maksusüsteemi ja maksumäära osas langetatakse liikmesriikide tasandil. Euroopa tasandil aga peaks toimuma võitlus maksudest kõrvalehiilimise ja maksupettusega. tuleks võidelda maksuparadiisidega, millisel kujul need ka ei esi-, esineks Äh, tahaksin rõhutada seda, mida ütles Eesti kolleeg. Äh, üleminek äh, elektroonilisele maksustamisele oleks väga oluline, see võimaldaks meil ka maksustamise vallas palju ressursse kokku hoida. maksuvahendid ja nende maksuvahendite kasutamine, sellest me pole kõnelenud, aga see on ka oluliseks komponendiks meie aruteludes. väga levinud on selline Äh, illusioon, et majanduskasv on piiramatu. et äh, jõukuse kasv on piiramatu. Äh, tegemist on väga ohtliku illusiooniga, jõuab kätte ka see aeg, kui me peame hakkama ka sellest asjast Euroopa Liidus kõnelema ning samuti sooviksin rõhutada, äh, et väga oluline on Junckeri investeeringute kava. me kõnelesime sellest kavast oma eelmise kohtumise käigus, sellel kaval on väga ambitsioonikad eesmärgid, tahetakse viis korda suurendada investeeringuid äh, ning äh, loodetakse suuresti just nimelt erasektori osalusele. Ähm, me äh, peaksime tõesti vaatama, kuidas äh, maksusüsteemid saaksid motiveerida eraettevõtjaid osalema Junckeri investeerimiskavas, aitäh! aitäh! Kimmo Saasi, Soome parlament. aitäh! mikrofoni ei ole kõnelejal kahjuks. lugupeetud koosoleku juhataja, ma olen väga, vägagi nõus sellega, et kõik ettevõtted peavad maksma makse, et käibemaks peab olema makstud ja maksu tuleks maksta ainult üks kord, mitte kaks korda. agressiivne maksuplaneerimine on tänapäeval äh, probleemiks, aga ma arvan, et te, kümne aasta pärast ta ei ole enam probleemiks, sest kümne aasta pärast meil lihtsalt polegi enam ettevõtte tulumaksu ja põhjus selleks on agressiivne maksuplaneerimine, vaatame nüüd minu telefoni ainult. ainult kümme kuni viis protsenti selle hinnast on tootmiskulud, kõik ülejäänu on programm, programmeerimine, disain ja turustamine ja kui me niisuguseid öö, tooteid vaatame, ja küsime, kus kohas, kus kohas see tehtud on, siis praktiliselt on täiesti võimatu öelda, kus kohas see programmeerimine, selle telefoni programmeerimine toimus, sest see võib toim-, toimuda ükskõik kus. meie huvides on see, huvides on see, et ütleme, äh, programmeerimine ja turundamine on praegusel hetkel tootmisahelas kõige suurema tähtsusega, mitte ei ole see tootmine, sest tootmine toimub Aasias nii ehk naa no see, mis me praegusel hetkel Euroopas teeme, ei aita tegelikult maksukonkurentsile ja maksu probleemide vähendamisele. võtame näiteks Holland. Hollandis on oma patendiraamatud, nad üritavad kõik patendid sinna kokku korjata ja hästi madalalt neid maksustada. see näitab selgelt, et me räägime kogu aeg sellest, kuidas maksude kõrvalehiilimist vähendada, aga tegelikult me ei tee mitte midagi. mida me saaksime teha tulevikus, hea küll, kümne aasta pärast enam ettevõtte tulumaksu pole, seda probleemi siis ka ei ole võib, võib-olla viis protsenti saame kehtestada neile, võib-olla nad soovivad seda maksta, aga mis on vaja tulevikus teha? kui me osutame teenuseid kui me osutame teenuseid ettevõtetele, siis ettevõtted peavad maksma nende teenuste eest ja vot nende teenuste eest saadav raha rahastab ühiskonda. igal juhul ettevõtte tulumaksule tulevikku ei ole, aitäh. suur aitäh ja viimane kõneleja e, on härra Langen Euroopa Parlamendist. Äh, suur tänu, härra koosoleku juhataja, mul on kaks märkust mis puudutab ebaõiglust maksukonkurentsi. meie uurimiskomisjon arvatavasti hakkab sellega tegelema vastavalt artiklile sada üheksakümmend kaheksa meie kodukorras, see võimaldab parlamendil uurida neid küsimusi, seda võivad teha ka muidugi liikmesriikide parlamendid aga peab ütlema, et see ebaõiglane maksukonkurents on midagi, mis tõesti vajab uurimist, sest see on tohutu ja mitte ainult Luksemburgi ei puuduta see, minu jaoks on kõige suurem probleem selles, et äh, Iiri, Hollandi niinimetatud topelt sandwich on meil, kus on minimaalsed äh, maksud ja äh, just internetifirmadel on, võimaldab see Euroopas saada suurt-suurt tulu, samas eh, ei maksta eh, tulu koduriigile, ei USA-le ega kellelegi teisele ja Amazoni ja Luksemburgi vastu algatatud menetlused näitavad, et Euroopa kuues käibemaksu eh, direktiiv, mis tegelikult neliteist aastat tagasi ära otsustati, ei, on midagi, millest kinni ei peeta Äh, Amazon äh, maksab Luksemburgis makse ainult null koma viiskümmend neli protsenti äh, oma ulatusliku tegevuse eest Euroopas ja see on vastuolus õiglase maksude maksmisega, nii et see vajab uurimist ja kui uuring on lõpule viidud, siis me anname soovitusi liikmesriikidele. näiteks nii, nagu meil oli hullulehma tuve tuve, tõve põh-, uurimiskomisjon anti seejärel soovitusi toiduainete kohta. Eh, jah, eh, tuginema Amsterdami lepingule ja ma suhtun positiivselt eh, sellesse, mis nüüd tulema hakkab, tähtis on, et rahvusvahelised kontsernid on tõesti praegu illusiooni küüsis, et nad võivad väiksemaid riike survestada ja vajaduse korral lihtsalt ümber kolida kuhugi mujale. viimane märkus, Hispaania, kus tõesti oli suuri probleeme, nüüd eh, kakskümmend neli ettevõtet, kahekümne kaheksast suurettevõttest on ümber paiknenud nüüd Hollandisse, oma peakorteri sinna ümber kolinud, see ei ole vastuvõetav nii et jah, ühelt poolt maksukonkurents on vajalik, aga sellises ulatuses on see lausa kahjulik Thank you uh,. So... suur tänu. nii et me saame nüüd äh, lõpetada selle meie kohtumise esimese poole. rohkem me ei saanud sõnasoove äh, hetk tagasi. kas meil on veel kedagi võimalik ära kuulata, sest meil on ju tegelikult veel üks teema vaja läbi arutada meil on nüüd järgmised sõnasoovijad, nagu ma näen, laekumas uh,. I can say that actually I think that jah, ma arvan, härra Langenil olid lõppsõnad ära öeldud, ma ei peagi omapoolseid järeldusi tegema, võin päeva lõpul paar sõna küll selle kohta veel lisada, aga ma arvan, et asjaolud on selged ja ühelt poolt võitlemine eh, maksudest kõrvaliismine vastu ja teiselt poolt harmoneerimine, meil on vaja leida midagi seal vahepeal, eh, tegemaks lõpp sellisele käitumisele, mida meie viimane sõnavõtja nii hästi kirjeldas. nii et see on see, millega me peame edasi tegelema, eh, algatust üles näitama ja saab siis näha, milline on meie uuringu mm, ja õigusloomelise algatuse vorm, aga igatahes on väga tähtis, et parlamendid nende teemadega tegeleksid, nii et arutelu selle teema üle jätkub. ja eh, järgmisel aastal, kui me jälle kokku tuleme, eh, siis saame juba öelda, et me oleme käesoleval aastal midagi ära teinud ja olukord on paremaks muutunud. aga nüüd tulen meie teise päevakorrateema juurde, seegi on väga oluline teema ja puudutab finantsteenuste järelevalveasutuste aruandekohustust ja iseäranis pangandusliidus. jah, suur revolutsioon algas novembrikuus. Euroopa Keskpank ja SMM võtsid üle Euroopa pankade järelevalve ja see on täiesti uus valdkond ja juba on näha üsna tugevaid tagajärgi meie finantssektorile, pangandussüsteemile. ja ma arvan, et äh, nüüd see, kuidas see uus järelevalvemehhanism ka hakkab aru andma äh, ja äh, selle järelevalvemehhanismi Mm. analüüsi peavad olema kaasatud ka liikmesriigid, nii et peame nüüd kasutama oma volitusi ja õigusi ja tagama Pangandusliidu aruandekohustuse. nii et kohe saab sõna Danuta Hübner, meie esimene sõnavõtja. aitäh, ma tahaksin kõigepealt öelda, et ma ei kavatse keskenduda asjade poliitilisele küljele, vaid pigem juriidilisele küljele aga ma tunnistan, et eh, Euroopa eh, juhtimisstruktuuristiku eh, poliitiline aruandekohustuslikkus ja järelevalve küsimus Euroopa Keskpanga üle on loomulikult teema, mis on väga oluline. tõenäoliselt nõustute minuga, et aruandekohustuslikkus on Euroopa Liidul demokraatliku legitiimsuse keskmes Eh, ning eh, avalikku poliitikat eh, saab pidada legitiimseks, kui see on Euroopa kodanike tahteväljendus ja mõned eksperdid nimetavad seda sisendi legitiimsuseks. aga samas leitakse, et poliitilised otsused on legitiimsed, kui nad vastavad kodanike ootustele ja vajadustele ja see on siis väljundi legitiimsus ma räägin oma sõnavõtus põhiliselt Euroopa Keskpangast, sellepärast et Euroopa Keskpank omab väljundi legitiimsust. me lõime selle aluslepingutega, see allkirjastati ja ratifitseeriti kõigi liikmesriikide poolt panga ametnikud on, äh, juhtorganid on ametisse nimetatud liikmesriikide poolt ja viimasel ajal ka Euroopa Parlament peab andma oma heakskiidu, aga Keskpangal on siiski selline äh, väljundi legitiimsus, sest äh, see pank tagab siis avaliku hüve, stabiilse ja usaldusväärse valuuta Äh, loomulikult me võime öelda, et on selliseid loomulikke probleeme mõõtmaks, mil määral Euroopa Keskpank suudab täita Euroopa kodanike ootusi, aga Eh, just nimelt seetõttu meie Euroopa Parlamendis teostamegi panga üle pidevat järelevalvet ja ma pean ütlema, et eh, minu kogemus on selline, et see järelevalve tegelikkuses toimib üsna hästi. nii palju siis üldiselt Euroopa Keskpangast ja nüüd räägin siis järelevalvest. loomulikult ühtse järelevalvemehhanismi loomine ning eh, see, nende asutuste tegevuse algus möödunud sügisel äh, Äh, muutis äh, kogu selle aruande küsimustiku keerulisemaks. Äh, esimene probleem, millega me siin parlamendis silmitsi seisime, oli pangandusliidu õiguslik alus Äh, sest et see õiguslik alus põhiliselt äh, välistas äh, Euroopa Parlamendi, meil ei olnud õigust otsustada selle struktuuri üle ja veel üheks probleemiks oli see, kuidas säilitada see järelevalve ja rahanduspoliitika vaheline lõhe, me peame hoolitsema selle eest, et järelevalve vallas langetatud otsused ei mõjuta rahanduspoliitikat ja vastupidi, nii et, et jällegi kaalul oli see väljundi legitiimsus aga see kõik on äh, seotud ka äh, aruandekohustuslikkuse erinevate ulatustega, kas äh, keskpank kui rahanduspoliitika kujundaja on aruandekohustuslik ainult Euroopa Parlamendi ees, aga kui järelevalve teostaja on ta ilmselt aruandekohustuslik ka liikmesriikide parlamentide eest. Ehm, niisiis Äh, ma ütleksin, et meil on äh, tekkinud ka selline ebavõrdne olukord euroala riikide ja euroalasse mittekuuluvate riikide vahel, kes tahavad äh, osaleda selles ühtses järelevalvemehhanismis. parlamendil õnnestus siin siiski saavutada võrdsed võimalused kõigi jaoks, aga mulle tundub, et me kõiki probleeme siiski ei lahendanud Äh, veel üks väga oluline asi, mis on seotud aruandekohustuslikuga, on, aruandekohustuslikkusega, on see, et need otsused, mida järelevalveasutused langetavad, mida see süsteem langetab, äh, neil on mõju eelarvele nii liikmesriikide tasandil, liikmesriikide tasandil ja nüüd dilemma on selles, et äh, vaja oleks ka selle mehhanismi jaoks liikmesriikide tasandil aruandlusmehhanismi ja samas hoolitseda, et järelevalve ei killustuks meil on ka siis järelevalvemehhanismi äh, määruses seetõttu äh, äh, säte või peatükk, mis puudutab liikmesriikide parlamentide rolli. nagu te näete, järelevalve põhiliselt toimub siis keskpanga alluvuses ja see on toonud väga palju uusi juriidilisi elemente siia olukorda ning me äh, oleme üritanud siis äh, luu-, äh, suurendada selles kõiges Euroopa Parlamendi rolli ja läbi kõigi nende meetmete, mida me oleme rakendanud, kõigi sammude, mida me oleme astunud, oleme me suurel määral suutnud selle aruandlusprobleemi lahendada, aga meie kogemus siin parlamendis näitab, et läbipaistvus Ehm, mis keskpa-, millega keskpank ja järelevalvemehhanism on harjunud, peab kaasama ka aruandekohustuslikkuse, ma arvan, et me saame aruandekohustuslikkuse vallas teha veelgi enamat, ehm, meie Euroopa Parlamendina oleme endiselt nõrgas positsioonis, ehm, mis puudutab pangandusliidu õiguslikku alust ja eh, seda probleemi, eh, selle probleemi lahendamine nõuab aluslepingute muutmist eh, ja see meie nõrk positsioon puudutab ka näiteks kas või seda valitsustevahelist otsust, mis langetati ühtse kriisilahendusmehhanismi osas. aitäh! aitäh! järgmisena saab sõna Elisa Ferreira jah, aitäh. ma äh, tuleksin selle juurde, mida ütles meie esimees Roberto Gualtieri, äh, nimelt äh, kogu pangandusliit oli revolutsioon, tegemist oli millegi täiesti uuega, millegagi, mida oli vaja mitmetel põhjustel ja nende põhjustega oleme me kõik hästi kursis aga hetkel me üritame ikka veel seda pangandusliitu üles ehitada, see pole veel lõplikult valmis. tahaksin meelde tuletada, et pangandusliidul on kolm sammast. Äh, esimesed kaks on nüüd paigas, ühtne järelevalvemehhanism ja ühtne kriisilahendusmehhanism, aga meil ei ole veel ühtset äh, hoiuse tagatiste äh, süsteemi ja ka selle ühtse kriisilahendusmehhanismi raames me peame veel hoolitsema selle eest, et äh, oleksid siiski ka kindlad garantiid ja et valitsustevahelised kokkulepped ka toimivad. täna äh, tahame me eelkõige aru saada, mil määral olemasolevad õigusaktid, äh, see uus süsteem tagavad uute järelevalveorganite sõltumatuse meil on äh, vaja aruandekohustuslikku, see tagab legitiimsuse, tahame hoolits-, vaadata, kuidas õigusaktides selline asi tagatud on ning äh, sissejuhatuseks võib-olla peaksin kõnelema ka sellest, mis kogu sellele protsessile eelnes, tuletan meelde, et Euroopa Parlament on pangandusliidu ülesehitamises väga aktiivselt osalenud, aga juba aastal kaks tuhat kümme, kui äh, me nõudsime, et pangandusliidu suunas tuleb liikuda, üritasime me väga aktiivselt äh, paika panna ühtseid järelevalveasutusi, mis looksid võrdsed tingimused, kahekümne kaheksas Äh, sõltumatus järelevalveasutuses, mis siis äh, tegelesid pankade tegevuse äh, üle järelevalvega, kindlustuse üle järelevalvega ja turgude järelevalvega. kahe tuhande kümnendal aastal lõime edasi niisiis kolm järelevalveasutust ning meie siin Euroopa Parlamendis suutsime Äh, saavutada siis selle, et nende järelevalveasutuste esimeeste äh, ja tegevjuhtide ametisse nimetamisel me osaleme ning äh, me saime ka siis ettepane-, õiguse siis nõuda nende ametite ja juhtidelt aruannet konkreetsetes küsimustes Euroopa Parlamendi ees kui me kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal selle kõigega alustasime ja siis äh, me üritasime ka süvendada ühist arusaamist äh, sellest, mis on ühine järelevalve, ühine kriiside lahendamine Pangandusliidu sees, me tugesime äh, järelevalveasutuste varasematele kogemustele, suurendasime aruandekohustuslikkuse nõuet, sellepärast et Äh, me viisime ühisele tasandile ka sellised asjad, mis siiamaani olid liikmesriikide järelevalveasutuste ja kriiside lahendamise asutuste kätes. Äh, seda võimaldas terve rida äh, üksikasjalikke mehhanisme ning hetkel Euroopa Parlament siis kiidab heaks Äh, hääletuse teel äh, majandus- ja rahanduskomisjonis ja seejärel täiskogus esimehe ja aseesimehe ühtses järelevalvemehhanismis. Äh, see valikumenetlus kaasab ka Euroopa Parlamendi, nii et, et toimub selline esimene mitteametlik kuulamine ning siis lõppvooru pääsenud kandidaadid need äh, kuulatakse ära ka Euroopa Parlamendis äh, ning äh, nende üle hääletatakse siis Majandus- ja Rahanduskomisjonis ja siis täiskogul ja ühtse kriisilahendamismehhanismi juht peab Euroopa Parlamendi ees iga aasta tutvustama oma aastaaruannet ning ta osaleb ka avalikul kuulamisel, mis puudutab siis selle mehhanismi ülesannete täitmist, ta teeb seda kaks korda aastas Euroopa Parlament saab samuti nõuda teatud konfidentsiaalsete kuulamiste korraldamist teatud küsimustes, mis on seotud siis volituste täitmisega, samuti saame me suuliselt ja kirjalikult esitada küsimusi äh, ühtse kriisilahendusmehhanismile ning veel üks asi, Euroopa äh, keskpank ja, ja kriisi lahendamismehhanism äh, annavad parlamendile ülevaate otsuste langetamise protsessist, see info on konfidentsiaalne, aga me peame saama selge pildi sellest, kuidas otsuse langetamine protsess süsteemis käis. kõik need sätted on nüüd sees ka ühtse kriiside lahendamise mehhanismi määruses ja nagu Danute ütles, Äh, meil on ka institutsioonide vaheline kokkulepe, mis seda kõike kinnitab ning äh, praegu siis loome sarnaseid ja paralleelseid süsteeme ühtse kriisi lahendamise mehhanismi osas ning äh, me peaksime saavutama peatselt kokkuleppe institutsioonide vaheliste lepetes, mis siis peegeldavad seda küsimust Äh, äh, mõlemad õigusaktid, millest ma kõnelesin, äh, parandavad ka liikmesriikide parlamentide olukorda. iga-aastane aruanne, mida siis järelevalveasutused esitavad, edastatakse ka liikmesriikide parlamentidele, nende liikmesriikide parlamentidele, mis siis süsteemis osalevad ning need parlamendid saavad siis esitada omapoolseid märkusi Euroopa Keskpangale selle raporti teemal samuti äh, saavad nad esitada küsimusi, niisiis liikmesriikide parlamendid saavad esitada küsimusi Euroopa Keskpangale ja korraldada siis äh, kuulamisi, kus on kohal ka nende järelevalveasutuste esindajad, nii et, et see sisuliselt suurendab nii liikmesriikide parlamentide kui ka Euroopa Parlamendi volitusi ja äh, demokraatliku aruande kohustuslikkust meie Äh, siis loome seda süsteemi nii-öelda äh, töö käigus ja äh, võib-olla peaksime hakkama arutama ka seda, kuidas tagada aruandekohustuslikkus liikmesriikide parlamentide ja Euroopa Parlamendi vahel, nii et, et kodanikud tõesti saaksid aru, et tegemist ei ole absoluutse võimuga, vaid võimuga, mis on sõltumatu aga kodanike ees aruandekohustuslik eh, ja eh, aruandekohustuslik Euroopa Parlamendi ja liikmesriikide parlamentide ees, see oleks minu poolt hetkel kõik, minu arvates on tegemist tõesti uue süsteemiga, mida me loome eh, ja meil on vaja vastastikust arusaamist rahvu-, liikmesriikides parlamentide ja Euroopa parlamentide vahel, nimelt me peame aru saama, et võimuga käivad kaasa aruandekohustuslikkus ja vastutus aitäh, Liisa, nüüd esimene kõneleja Läti Seimist, Eduard Smiltans no.. I will be speaking in räägin oma kolleegi eest. tema juba kõneles tõhusalt eelmisel sessioonil. jah, tõsi, Läti parlamendi nimel ma võin öelda, et me oleme väga rahul sellega, mida Euroopa Parlament on ära teinud järelevalvemehhanismide loomise, loomisel ja nende, kõikide nende reeglitega, mis te sinna sellesse sisestate, et see mehhanism oleks võimalikult läbipaistev. tõsi on see, et pangandussektor sõltub suuresti oma reputatsioonist. kui pangandussektoril head mainet ei ole või kui ta kaotab oma maine, siis on tegelikult väga lihtne pangandussektorist üldse vabaneda ning meie peame tegema kõik seda, kõik, mis meie võimuses, et pangad ikkagi säilitaksid oma maine. selles osas ma olen suuresti nõus proua Ferreiraga, kui ta ütles, et pangandusliit on revolutsiooniline samm. tõsi, sest et see tõepoolest suurendab äh, pangandussektori maine paranemist ja samuti usaldust, inimesed võivad olla kindlad, et nende raha on põhimõtteliselt heades kätes. lisaks usume me ka seda, et on äärmiselt oluline, et pangandusliit ehk siis pangad ja nende aktsionärid on eelkõige vastutavad niisugustel juhtudel, kui tekivad raskused, kui kui on raskusi hea haldusega ja majanduse taastamisega. kannatada ei tohi maksumaksja, me teame, et maksumaksjatele võib tohutult suuri probleeme tekkida kõigist niisugustest pro-, probleemidest, mis on majanduses, see võib mõjutada perekondade maksujõudlust ja nii edasi, ühesõnaga niisugust olukorda ei tohi lasta sündida, me nägime seda Lätis, kaks väga suurt panka pankrotistusid, üks kaks tuhat kaheksa, teine kaks tuhat kümme ning meil oli tegelikult väga hea meel, et meil oli olemas sel hetkel riiklik deposiitide garanteerimise mehhanism, sellepärast et see tõepoolest jättis ikkagi inimestele niisuguse kindlustunde Äh, seetõttu meie tõesti ootame, et äh, niisugune süsteem harmoneeritaks ja rakendataks kogu Euroopa Liidus tõsi, kui me räägime nüüd neist kolmest sambast, need hakkasid tööle alles praegu ja me vägagi ootame, et näha, kuidas nad arenevad ja meil on väga hea meel ka oma rahvusparlamendi rolli üle järelevalves, seda te ka rõhutasite ja me teame väga hästi, et äh, siin on dilemma sõltumatu olemise ja aruandluskohutuse, kohustuse vahel, aga mul on väga hea meel näha, et Euroopa Liit üritab selles küsimuses saavutada sobivat tasakaalu, suur aitäh! suur aitäh! järgmine kõneleja on Itaalia senatist Paolo <clears throat> Gürjev. suur aitäh, koosoleku juhataja, mina olen nõus eelkõnelejatega kes ütlevad, et kriiside lahendamiseks on Euroopa Liidu tasandil võetud küll viimaste aastate jooksul mitmeid väga pakilisi ja erakorralisi meetmeid, meetmeid, mis on siiamaani olnud Euroopa Liidu arengus pretsedenditud. ma arvan, et ar-, arvesse tuleb võtta ka tausta, kui me tahame pöörata tähelepanu keskpankade aruandluskohustusele ja Euroopa Liidu järelevalvemehhanismi loomisele. on teada, et see uus struktuur on küllaltki keerukas ja haldusstruktuur toob kaasa väga palju küsimusi meie aruandluskohustuse kohta. mul on kolm lühikest kommentaari, sellepärast et tegelikult eelkõnelejad ütlesid ju palju asju ära, millega mina ka nõus olen. esiteks, minu arvates on äärmiselt oluline selgitada, et üldjoontes sõltumatuse mõiste, keskpanga või finantsasutuse sõltumatuse mõiste on tegelikult vägagi seotud aruandluskohustusega, teisisõnu, mida sõltumatum on rahvusvaheline in institutsioon, seda rohkem peaks tal olema aruandluskohustust. seega nende kahe mõiste vahel on niisugune positiivne korrelatsioon ja me peaksime tunnustama, et siiamaani on seda korrelatsiooni Euroopa Liidu tasandil ainult osaliselt lahendatud. teisisõnu, sõltumatuse tase on olnud oluliselt suurem kui aruandluskohustuse tase. teine märkus, minu arvates on äärmiselt oluline, et me alustaksime Euroopa Liidu rahastusarhitektuurist kui väga erilisest nähtusest, sest et nagu me teame, Euroopa Liidu keskpank võttis endale pangandusjärelevalve kohustuse, aga samas ei võtnud ta endale kogu järelevalve vastutust, järelevalve vastutust finantsturgude üle, näiteks niisugused küsimused nagu tarbijakaitse ja mõned muud on jätkuvalt alles eh, riiklike, liikmesriikide järelevalveasutuse vastutusel. seega Euroopa Keskpank peaks tegelikult kõike hõlmava pildi saama kõikide pankade tegutsemisest ja ta peaks jagama infot. praegusel hetkel on selles uues järelevalvesüsteemis väga-väga suur probleem, nimelt infovahetus peab hakkama toimuma ja sellest seisukohast lähtudes ma tahaksin öelda, et väga oluline on leida lahendus, kuidas kuidas tegeleda infovahetusega mitte ainult piiriüleselt, aga ka sektoriüleselt. see on väga-väga olulise tähtsusega eesmärk, kui me soovime, et meie järelevalvekohustus oleks tõhus ja toimiv ja kolmas märkus, ma mõtlen, et kui me soovime juhtida tähelepanu ja rõhuda niisugusele tõhusa aruandluse mudelile, siis on meil kolm põhipõhimõtet, millele pöörata tähelepanu. esiteks, selgelt defineeritud reeglid ja vastutus, teiseks, täie, täielik demokraatlik ülevaade parlamendi poolt ning kolmandaks, jõuline mandaat sõltumatute välisauditite tegemiseks ning samuti auditi tulemuste ja jätkumeetmete ning soovituste ellu rakendame. selles küsimuses ma arvan, et meil on hetkel käimas Euroopa Parlamendi tasemel väga tõhus rahandusalane dialoog, aga sellest hoolimata on tarvis ka muid meetmeid, näiteks diskussioone Ühendriikidega, Ühendkuningriigiga, sellepärast et nemad kahtlemata on hetkel Euroopa Keskpangalt isegi info vastuvõtmise osas mitte nii väga hästi arenenud, aga mõneti nad isegi üritavad võib-olla jälgida Euroopa Keskpanga mandaadi kontrollimist, ehk siis kuidas Euroopa Keskpank toimib ja kuidas ta on toime tulnud oma mandaadi täitmisega siiamaani see ei mo-, ei mõjuta niivõrd mandaati, kuivõrd just aru, aruandluskohustus, nii et ma ütlen veel ükskord, mandaat ja, äh, ja, ja sõltumatus ja aruandluskohustus peaksid olema rohkem positiivselt omavahel seotud, suur uh, yes. suur aitäh ja järgmine kõneleja on härra Eduardo Cabrita Portugalist, Portugali parlament. aitäh siinkohal ma nüüd jätkan portugali keeles, ütleb kõneleja. kõigepealt on mul hea meel tõdeda, et Euroopa Parlament käsitleb seda teemat see on väga oluline teema, äh, proua Ferreira, kes on Portugalist valitud, tegi, pidas suurepärase kõne, ühtne järelevalvemehhanism on juba töös, väga hea, kuid seda peaks toetama ka peaks toetama ka ühtse deposiitide tagamise süsteemiga, see on äh, üks sammas, mis on veel üle vaatamata Euroopa, Euroopa pangandussüsteemis niisuguste lahenduste leidmine, kus äh, maksumaksjad enam ei peaks kandma neid kulusid, mis on tekkinud mõningate pangandussüsteemi ettevõtjate vastutustundest, vastu, vastutuse puudumisest ja mis on siis toonud kaasa näiteks pankrotid, seda on juhtunud juba väga paljude Euroopa pankadega, niisuguse süsteemi leidmine on äärmiselt olulise tähtsusega. samas me ei tohi ka unustada demokraatlikku legitiimsust ja ja sõltumatuse tagamist, kui üks ühtne järelevalvesüsteem saab nüüd volitused kõike kontrollida, kõiki Euroopa olulisi suuremaid pankasid, siis see ei tähenda seda, et aruandluskohustus läheb Euroopa Liidu ja liikmesriikide pankadelt täiesti ära. meil Portugalis näiteks on olemas keskpank ja see peab meile aru andma, ta peab korrapäraselt oma tegevusest aru andma, nad, neil on kohustus koostada aastaaru, aruanne ning äh, ning see meile esitada ning samuti peavad nad seal tooma ära kõikide teiste pankade probleemid. ühtne järelevalvemehhanism ei tohiks alahinnata äh, niisuguseid järelevalvesüsteeme, mis on juba liikmesriikides kehtinud. Portugali pank kuulus ka kri-, panga osas kehtisid ka kriisilahendusmehhanismid äh, ja nii Euroopa Parlament kui, kui meie siseriiklik parlament peaks alati olema äh, nõuandval seisukohal, neid peaks olema alati võimalus pöörata, vaadata üle pankade aastaaruannet, anded samuti peaks olema meie Rahvusparlamendil õigus näha ühtse järelevalvemehhanismi jaoks koostatud aastapa, aastaaruannet ning eritingimust ning kui me rakendame ühtset järelevalvemehhanismi, peame me ikkagi pidama meeles seda, et erinevates liikmesriikides on erinevad nõuded pankadele, seda ei tohi unustada. suur tänu, tõepoolest üritame seda mitte unustada järgmine. Averov Neofidoru esindajate kojast Küproselt. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Η χρηματοπιστωτική κρίση μας έδωσε... Suur tänu. finantskriis on andnud meile võimaluse siin Euroopa Liidus kõrvaldada need vead, mis euroala arhitektuuris eksisteerisid. pangandusliit Eh, pidanuks teostuma juba pikka aega tagasi. samuti oli juba varem vajadus ühtse järelevalvemehhanismi järele. aga parem hilja kui mitte kunagi, nagu öeldakse. aga loomulikult sellest ei piisa, et me loome pangandusliidu ja loome ka ühtse järelevalvemehhanismi. kõige tähtsam on see, et me töötame välja sellised mehhanismid, mis võimaldavad pankadel jääda pankadeks, äh, pankadeks, kes annavad krediite ja finantseeriksid majanduse arengut, aga meie oleme nüüd ju täheldanud, et pangad oma neid ülesandeid enam ei täida ja sellepärast on väga raske ka majanduslangusest välja tulla ja jälle alustada majanduse kasvu. ja praegu leiab aset avalik arutelu selle üle, kuidas öö, ähm, öö, äh, nüüd riigi võlakoorma tingimustes äh, tagada äh, majanduse kasvu, aga tähtis on, et erasektor finantseeriks seda majanduskasvu. mina pärit olen Küproselt, kus esimest korda ajaloos, majanduse ajaloos, mitte ainult meil Euroopas, vaid kõikjal maailmas on, nõutakse ähm, maksukärpeid äh, ja ka hoiuste äh, puhul. jah, kas tõesti nüüd pankade vead peavad maksumaksjad kinni maksma või äh, riigid peavad kinni maksma pankade vead või on hoopis õige see, et pankade vead te, vigade eest vastutavad need, kelle hoiused on pankades ja kes on pankade omanikud. see on suur-suur küsimus, millele ühest vastust ei ole. Thank you, next speaker. ma tänan. Paulosa Portugali parlamendist. Sr. President, Srs. Deputados do, dos Parlamentos Nacionais e do Parlamento. suur tänu, mu daamid ja härrad, lugupeetud saadikud. Euroopa Parlament ja liikmesriikide parlamendid on tegelenud rahvusvahelise panganduskriisi küsimustega ja me oleme näinud, et on toimunud spektaleerimine mitmetes liikmesriikides, mis on tekitanud finantskriisi. ja äh, on küll astutud meetmeid, on järelevalvemehhanism ja pangandusliit loodud ja nüüd üritatakse jätta muljet, et sellest tõesti piisab. selleks, et nendest hädadest, tõbedest jagu saada, mis meil pangandussektoris on, aga kuus aastat on toonud kaasa selle, et miljardid eurot maksumaksja raha on läinud selleks, et panku päästa. ja nüüd on olemas see ühtne järelevalvemehhanism, aga see ei ole ära hoidnud seda, et kuus kuud Portugalis veel üks pank, suurim Portugali erapank, on pea neli miljardit äh, saanud jälle riigieelarvest raha, et ellu jääda ja seda aastal kaks tuhat neliteist nii et tähtis on see, et ikkagi suurte pankade huvid kaalutatakse Euroopa huvidele, sest vastasel korral on tagajärjed endiselt halvad. ja selline neoliberaalne kurss Euroopa Liidus on midagi, mida liikmesriigid peavad järgima, aga midagi head see ei too. tähtis on, et Portugal jälle saaks ka pangandussektoris tagasi oma suverääniteedi, oma iseseisvuse, sest siin on kaalul Portugali ja portugallaste huvid. Thank you, this seems unlikely to happen. suur tänu nüüd, kus meil on see uus mehhanism, me tahame selle tööle panna demokraatlikult ja õigesti ja loodetavasti kõik need halvad stsenaariumid enam ei kordu. aga nüüd Lordide Kojast, Quentin Davis, palun. <clears throat> suur tänu, härra koosoleku juhataja. mina tahaksin küsida midagi, vastust ma ise ei tea, aga see on küsimus, mida me peaksime kõik käsitlema nagu me teame, viimastel päevadel kurval kombel oleme kuulnud Kreeka valitsuselt mitmesuguseid avaldusi ja samme ja see on usalduskriisi tekitanud nende hulgas, kelle käes on Kreeka võlakirjad ja kellel on osa Kreeka pankades ja öö, hoiustajad Kreeka pankades on mures ja see olukord ei saa hullemaks enam minna ja tõesti on hirm, et Kreeka muutub maksujõuetuks ja eh, võlakirjade intressid on tohutult kasvanud, kapitalimaksud, eh, intressimäärad on midagi, mis kasvab ka edaspidi. Eh, ja hoiustajad on kasutamas usaldust, see tähendab seda, et nad viivad oma hoiused Kreekast välja mujale euroalale või võtavad sularaha välja ja panevad selle peitu kuhugi madratsi alla ja Kreeka valitsus kui ta muutub maksujõuetuks, see tähendab seda, et ka väikehoiustajad, kellel on alla saja tuhande euro pank, Kreeka pankades enam ei ole kaitstud nende hoiused ja hoiuste äh, äh, tak-, tagamise skeem, selle eest ei vastuta Euroopa Liit ega Euroopa Keskpank, vaid liikmesriik vastutab selle eest ja see tekitab probleeme. Euroopa Keskpank on see viimane päästja, äh, annab raha pankadele kõikjal euroalas, sealhulgas ka Kreekas, aga kas Euroopa Keskpank nüüd tõesti äh, hakkab neid hoiuseid äh, kinni maksma, kui, et hoiustajad ei viiks Kreeka pankadest oma hoiuseid välja? no vaevalt. ja see oleks ka ebaõiglane ülejäänud euroala maksumaksjate suhtes ja seda ka põhjusel, sest kõik probleemid on ju tekitanud Kreeka valitsus ja see on tohutu skandaal ja e, Euroopa Keskpanga reageerimine kriisilahendusfondi kasutades, e, see on nüüd meil olemas ja see tähendab seda, et kõik pangad suletaks Kreekas ja seegi on ebarealistlik stsenaarium. kas Keskpank ütleb, et e, see on valitsus, Kreeka valitsuse loodud probleem ja erakorraline ja nemad ei ole siin viimaseks päästjaks? ja lihtsalt ignoreerivad seda probleemi, seegi on raske lahendus ja kindlasti tekitab ka õiguslikke küsimusi, nii et mis hakkab juhtuma, see ei ole ainult teoreetiline küsimus, see võib väga kiiresti praktikas realiseeruda ja siis on meie ees selline õudusunenägu, nii et peame kõik selle peale mõtlema ja meie oleme ju valitud poliitikud ja peame hea seisma maksumaksjate kasu huvide eest ja rääkima Euroopa Keskpangaga selles tähtsas küsimuses. aitäh. George Silkine Belgiast. aitäh, esimees finantskriis pole eh, veel mägede taga ning eh, see läks väga kalliks maksma paljudele riikidele on tekkinud mulje, et mõned arvavad, et reformide kallal on töö nüüd läbi, tõepoolest me oleme äh, asju muutnud, aga mina tahaksin teada, äh, kes ja mil määral kontrollib finantsasutusi Eh, see kontroll, eh, mis eh, möödunud parlamendi ametiajal lõpu ette nähti, näiteks Barnier reform, mul on jäänud mulje, et sellest enam ei räägita. et me oleme jäänud praeguse süsteemi juurde, mis sisuliselt tähendab, et et ei ole keelatud sellised riskantsed finantstehingud, mida pangad varem läbi viisid Äh, ma ei tea, kas räägitakse endiselt veel panga igapäevategevuse ja investeerimistegevuse lahend äh, või riskantse investeerimistegevuse lahutamisest. Äh, kas, millised on pankade kohustused reaalmajanduse rahastamisel, me kõnelesime täna hommikul sellest, milline on pankade roll ning mul on jäänud tõesti mulje, et Eh, see kõik ei ole enam oluline eh, tänases kontekstis. Eh, see ei ole enam oluline ei Euroopa seadusandjatele ega liikmesriikide seadusandjatele, nii et esitaksin selle küsimuse Euroopa Parlamendi esindajatele, see küsimus puudutab siis reformikava, kas me oleme täielikult loobunud nendest põhjalikest reformidest, mida me plaanisime pärast pangandus- ja rahanduskriisi, kas me oleme nüüd jõudnud seisukohale, et praegu on kõik hästi ja võime edasi lasta nagu vanasti. ma arvan, et see oleks väga ohtlik ning Euroopa Parlamendi otsus kvantitatiivse leevendamise kohta jah, võib, võib olla küll väga hea, aga kas see on ikkagi kõige parem lahendus, mis välja valiti? mida teie sellest arvate? Thank you aitäh! rohkem sõnasoovijaid ei ole, niisiis äh, saan nüüd anda sõna Elisa Ferreirale. aitäh! Äh, tegemist oli tõesti väga äh, huvitava aruteluga. ma arvan, et kaks teemat tõstatusid kõigist sõnavõttudest üks nimelt see, et ähm, me loome uut süsteemi, seda süsteemi arendatakse iga päev, see ei ole veel valmis ning loomulikult äh, on sellest süsteemist puuduselemente, millele juhiti ka tähelepanu. üritan vastata Lord Davise küsimusele, äh, äh, lähtudes praegusest raamistikust, praeguses äh, raamistiku järgi Keskpank tõesti ei kata pankade kahjumeid, aga kui on juba olemas tõeline pangandusliit ja kriisilahendusmehhanism täiel määral käivitub pärast esimest jaanuarit kaks tuhat kuusteist, äh, jah, järelevalve praegu juba toimib, aga kriiside lahendamine veel ei toimi, äh, siis panga kahjumid äh, läheksid panga omanike kanda ning lõppkokkuvõttes äh, siis sekkutakse nii, et, et äh, nii-öelda head, hea osa pangast suudab oma tegevusi jätkata ja, ja siis, kui seda kriisi lahendamist on vaja, kui see on põhjendatud, siis esialgu tuleb raha siis pankade poolt eh, endilt eh, vastavalt eh, nende riskiprofiilile. niisiis me tahaksime jätta need kahjumid pangandussektorile ja mitte kanda neid üle ei keskpangale ega maksumaksjale. aga loomulikult te mainisite olukorda, Äh, hoiustajad hakkavad äh, raha välja viima, äh, te mainisite ka olukorda hoiustajatega, kellel on vähem kui sada tuhat eurot ja, ja seetõttu, kui meil tõesti on see ühtne järelevalvemehhanism, samasugused järelevalvereeglid, järelevalve, mida ei teotata liikmesriigi tasandil, vaid kõrgemal tasandil, Euroopa tasandil ja kui meil on ka äh, suur kriiside lahendamise võimekus samal tasandil, siis äh, hoiustajana äh, peaks inimesel olema samasugused tagatised nii riigi A kui riigi B pankades, sest kõik käivad sama reguleerimise alla, kõiki puudutab ka sama kriiside lahendamise mehhanism ja see, seetõttu ongi põhjus, et see kolmas element, äh, see stabiliseerimise element on väga vajalik ning mul on väga hea meel, et mitmed kolleegid seda mainisid. veel üks asi, millel tahaksin peatuda. Te esitasite Portugali kolleege vastaksin äh, Portugali kolleegile, hetkel meil on kapitali vaba liikumine ja see tähendab äh, seda, et meil on vaja ühtseid reegleid äh, pankade tegevuse reguleerimiseks ja nende üle järelevalve teostamiseks ja meil on vaja ka ühtset kriisi lahendamissüsteemi. ja me peame hoolitsema selle eest, et pangad ja pankade aktsionärid vastutavad vigade eest, mida pangad teevad Äh, meil toimub selline radikaalne muutus praegu panganduskultuuris. me ei taha enam, et maksumaksjad peaksid hakkama pankasid hädast välja päästma ja pankade aktsionäre. Äh, pangad ise peavad selleks vajalikud vahendid kokku panema. nii et, et äh, varasemaga võrreldes on mõtteviis muutunud ja ma arvan, et tulevikus tagab see suurema stabiilsuse pangandussektorit Paolo Guerrerile vastuseks ütleksin, et teil on täiesti õigus. kui me vaatame tasakaalu aruandekohustuslikkuse ja sõltumatuse vahel, siis peame hoolitsema selle eest, et ühtne süsteem äh, annab võrdsed võimalused pankadele kogu Euroopas, sõltumata äh, sellest, millises liikmesriigis nad asuvad ja et ei toimuks äh, uus pankade kontsentreerumine äh, riikide keskmesse, aga selleks on vaja täiendavaid arenguid, äh, eriti Vesase osas, see on siis käibemaksuteabe vahetamise süsteemi osas, ähm, parlament ja ma arvan, et ka liikmesriikide parlamendid peavad Äh, aktiivselt nendes aruteludes osalema. kahe tuhande kümnendal aastal meie siin Euroopa Parlamendis jõu-, nõudsime väga jõuliselt just nimelt ühtesugust lähenemist, äh, ühtsete reeglite kehtestamist siseturul kõigile kahekümne kaheksale liikmesriigile ja on äärmiselt oluline, et nüüd, kus eelarvet on käibi-, kärbitud, Äh, kus äh, on äh, toodud, võetud kasutusele veel teisi meetmeid, et me ei seaks nüüd ohtu pangandussüsteemi ja et me ei seaks ohtu liikmesriikide diskretoorseid volitusi, mis neil olid enne kriisi, nii et, et ma arvan, et järelevalveasutuste tugevdamine on äärmiselt oluline Äh, väga oluline on, et järelevalve pankade ja teiste asutuste üle oleks meie tegevuskavas ka tulevikus. Äh, tahaksin tänada Eduard Cabritot äh, tema kommentaaride eest ja ma tahaksin öelda, et aruandekohustuslikkus on tõesti äärmiselt oluline meil on terve rida äh, näiteid äh, selle kohta. tõepoolest oleks tore, et kui me järelevalvet suurendame, et seda nähaks kui midagi positiivset. me peame äh, vältima ebasoovitavaid suhteid järelevalva ja järelevalvatama vahel ja me peame selleks välja töötama kriteeriumid meil on jällegi vaja siin leida tasakaal aruandekohustuslikkuse vahel ja Prantsuse kolleegile tahaksin öelda seda, et et kas on lõpp nüüd panga äh, riskantse tegevuse ja muu tegevuse lahutamisega, ei, see ei ole lõpp, parlament jätkab selles küsimuses oma tööd, meil on ametis nii raportöör kui ka variraportöörid, äh, niisiis see menetlus jätkub ning äh, me, et see raport on tegelikult juba lõppfaasis. muudatusettepanekute arutelu toimub kahekümne kolmandal veebruaril ning hääletus kahekümne neljandal märtsil, niisiis see menetlus jätkub, meil toimub äh, suur arutelu sellel teemal parlamendis, nii et, et jälgige neid arutelusid ja andke nendesse oma panus, sellepärast et tõepoolest tegemist on teemaga, mis võib-olla ei ole väga nähtaval, aga aga võib-olla isegi äh, ajakohasem kui kunagi, asjakohasem kui kunagi varem Äh, arvestades kõiki neid muutusi, mis juba seadustes on tehtud, institutsionaalses struktuuris, äh, meil on tõesti probleeme, millest meil on vaja äh, jagu saada, et toime tulla kriisidega, lahendada Euroopa suurpankade probleemid, nii et, et me peame ka vaatama seda, mida tehakse USA-s, mida tehakse Suurbritannias ning Äh, samuti peame vaatama teiste riikide strateegiaid, kes on hakanud oma liikmesriikide seadusi selles vallas ka muutma. nii et, et me tõesti ei tohi lõhkuda seda, mida me oleme juba saavutanud, äh, me ei saa hakata siis äh, üksikasjade läbi tervikut õõnestama, see oleks minu poolt kõik, aitäh! aitäh! me oleme ajagraafikust suutnud kinni pidada, saame nüüd oma koosoleku lõpetada, ma arvan, et meil toimus äh, väga äh, põhjalik arutelu, käsitlesime kahte teemat ja mõlema teema käsitlus juhtis tähelepanu sellele, et meil on vaja tihedamat koostööd meie ja äh, ja eriti selle teise teema puhul on meil vaja väga tihedat koostööd Äh, rahvusparlamentidega, nagu Elisa ütles, ähm, äh, liikmesriikide parlamentidel on või võimalus kommenteerida aastaaruandeid, järelevalveasutuste aastaaruandeid ja äh, kui teil on midagi öelda, saatke meile oma kommentaarid, koordineerigem tõepoolest oma tegevust ja muutkem selle järelevalvemehhanismi aruande kohustuslikuks see on hädavajalik, minu arvates on tegu revolutsiooniga ning äh, ma arvan, et inimesed Euroopas tegelikult ei olegi veel teadlikud, kui palju on muutunud ning äh, kui palju tuleb teha selleks, et tagada tõesti tõhus aruandekohustuslikkus selles uues, täiesti vajalikus, aga täiesti võimsas sõltumatus ühtses järelevalvemehhanismis ja kõik see loomulikult peab jääma demokraatliku aruandekohustuslikkuse raamistikku ja see peab tagama meile stabiilse ja vastupidava pangandussektori, mis suudab toetada majanduskasvu ja töökohtade loomist, aitäh, sellega on meie koosolek lõppenud ja täiskogu algab kaks nelikümmend viis, aitäh!